härra president. mu daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele ja alustame hääletusega Chers collègues, je vous prie de bien vouloir gagner. kallid kolleegid, ma paluksin teil istuda oma kohtadele. alustame hääletusega. Nous allons commencer par un appel nominal, donc installez-vous. alustame nimelise hääletusega, nii et palun istuge oma kohtadele. Madame Frassoni, promotion d'ordre euh,. proua Frassoni Eh, mul on lihtsalt üks väike märkus, eh, kuna kolleegid ei ole veel kohale istunud, siis ma tahaksin öelda seda, et me oleme muutnud reegleid, me kulutasime liiga palju aega mõttetutele aruteludele ja me otsustasime, et kui asi on Aukeni raportis, siis selles osas ei peaks